alustada hääletusmenetlusega omaenda komisjonis. Now we start. nüüd meie alustame oma hääletusprotsessiga. Uh Uh, let me say we are all of us uh, present here for the voting. arvan, et me oleme kõik kohal hääletuseks. nii et kasutan võimalust ja tänan kõiki meie komisjoni liikme, liikmeid meie juhatuse nimel. meie juhatuses on nüüd viis inimest. me tahame tänada teid teie toetuse eest. tööpõld on meil lai seitseteist õigusloomelist raportit äh, on meie töölaual, seitseteist, kuulsite mind õigesti. ja kaheksa nendest seitsmeteistkümneks, kaheksa nendest seitsmeteistkümnest ja mitte õigusloomelisi raporteid on meil viis. ja ja tõenäoliselt äh, tuleb meil juurde veel viisteist äh, teemat, äh, teadusuuringut, ähm, kosme, Kopernikus, seitsmes raamprogramm ja nii edasi ja nii edasi, energia, mõned õigusloomelised ähm, ettepanekud, ähm, mõned mitteettepanekud, kosmoseküsimus, satelliitkommunikatsioon, jällegi õigusloomeline raport, tõesti üüratu, üüratu ettepanekute arv ja tööd on meil palju. meil on ka mõningaid uusi liikmeid, seegi on tähtis. ja nemad aitavad meie tegevust veelgi tugevdada. täisliikmed tähestikulises järjekorras kolleeg Bussoi, äh, Rahvapartei Rumeenia, võib-olla tõuseksite püsti. kolleeg Bussoi, kus te olete siin? paistab, et teda siiski ei ole. vabandan. enne seda ta oli Ahvetis, Imkos ja Envis eelmise ametiaja poole jooksul ja teiseks tähestikulises järjekorras proua Rebecca Harms. Rebecca, kas sa võib-olla tõuseksid püsti, kõik tunnevad sind, Rebecca, aga siiski. suur tänu, et tulid tagasi meie perre oled ITRE komisjoni täie, täisliige nüüd. kahe tuhande neljandal aastal olite samuti täisliige ja viimased paar aastat olite Roheliste aseesimees. olete väga aktiivselt tegelenud ka äh, Ukraina teemaga, nüüd olete tagasi ITRE komisjonis ja härra Kalmbatšev Bulgaariast, sotsiaaldemokraadi, sotsiaaldemokraat, äh, uus valitud liige, omandas oma hariduse äh, Sofia Tehnikaülikoolist äh, ning olete asendusliige samuti ka transpordi ja petitsioonide komisjonides. Teil on ka palju tööd teha. meil on ka veel üks uus asendusliige proua Moska sotsiaaldemokraatide perest Itaaliast, härra Skolets roheliste perest Horvaatias, härra Schmidt, rohelised Ühendkuningriik ja härra Borghezio, ENF ja Itaalia. nii et äh, neli uut asendusliiget nii palju info korras. ja nüüd teeme, viime läbi kontrollhääletuse. Teil on äh, hääletuskaardid hääletusmasinates, hääletus algab. okei okay.. Is okei okay?? Yeah. One EPP. One EPP. One EPP. E üks Rahvapartei liige on üle. It is uh,, it is certainly not new member because he is not present tegemist ei ole ilmselgelt uue liikmega, sest teda ei olnud kohal. ikka on üks Rahvapartei liige üle. kas nüüd on kõik korras mm? -hmm. jah. Great. What, what has happened? Did you know? okei okay,, so let us go to the serious vote. ja nüüd äh, hakkame hääletama, läheme tõsise töö juurde. seitsmesaja megahertsi sagedusala kasutamine liidus. meie raportöör on Patricia Toia ja mm, nagu te teate, läbirääkimised olid tõhusad ja hääletame elektrooniliselt, hääletusi on üks, hääletus algab nüüd. I close. jälle on üks Rahvapartei liige üle. mis selle uue liikme nimi oligi nüüd? võib-olla kuskil hääletab meie ruumist väljaspool ka härra Bussoi aga nüüd paistab, et kõik on korras, hääletus on lõppenud. tulemus on hiilgav, õnnitleme teid, proua raportöör. ja läheme edasi, teine lõpphääletus. Zdislav Krasnodebski raport liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitleva teabevahetusmehhanismi loomine ning otsuse number üheksasada üheksakümmend neli kehtetuks tunnistamine. valitsustevaheliste lepingute teema jällegi nimeline hääletus, äh, ele-, vabandust, mitte nimeline, vaid elektrooniline, parandab esimees. hääletus algas ja nüüd hääletus lõppes. Weber, great result, thank you suurepärane tulemus, õnnitlen teid, äh, härra Tošinovski, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. professor äh, Krasnodebski palus äh, vabandada selle eest, et ta ei saa täna siin paraku olla, sellepärast et ta ta peab valmistama ette Angela Merkeli Poola visiidiks ning ta palus mul tänada kõiki variraportööri äh, suu-, variraportööre suurepärase koostöö eest. tal on väga hea meel, et kõik asjad läksid nii sujuvalt ja ta saadab teile kõigile tervitusi. kallid kolleegid, jah, ja nüüd asume viimase hääletuse juurde. tegemist on arvamusprojektiga teemal geoblokeerimise ja kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha asutamiskoha alusel toimuvama muu diskrimineerimise vastu võitlemise kohta siseturul. meie raportööriks on Eeva Kaili ja nüüd hakkamegi hääletama. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. sada kümme hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kompromiss kuus tõenäoliselt vastu võetud, aga tulemus oli ebaselge. hääletus on lõppenud. noh, uskumatu. näidake siis selgelt tema tulemusi. kaks, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. rahvapartei, palun tõstke käed kõrgemale. kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt. vabandust, kakskümmend kaheksa siiski. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, ähm, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. paistab, et vastu võetud siis, kui kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. tulemus on ebaselge. sada nelikümmend üks, kontrollime hääletustulemust. võib-olla on vastu võetud. aga nüüd on hääletus lõppenud. selgelt vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud on sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks identset muudatusettepanekut, sada viiskümmend ja kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ähm, sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend neli, kes on poolt, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kuus peame siiski hääletama ka muudatusettepanekut sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse, kes ja sada viiskümmend kaheksa ja sada viiskümmend üheksa, kõik kolm koos identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda elektrooniliselt, kontrollime. kolm muudatusettepanekut, sada viiskümmend seitse, sada viiskümmend kaheksa, sada viiskümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuuskümmend üks, sada kuuskümmend kaks koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend seitse, kes, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime. kuuskümmend seitse hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda muudatusettepanek kuus. muudatusettepanek kuus. hääletus on lõppenud vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud. kompromiss vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üheksa ja kuusteist hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. muudatusettepanek sada, sada. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud seitseteist, kes on poolt? vastu kontrollime muudatusettepanekut seitseteist ka. muudatusettepanek seitseteist, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kas soovite kontrollida? sada kolm. kontrollime saja kolmandat muudatusettepanekut. sada kolm, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. ja elektrooniline hääletus nüüd. lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus algas. ja hääletus on nüüd lõppenud. hea tulemus, õnnitlused proua raportöörile. ma tänan teid. sellega oleme tänaseks hääletustega ühel pool Now we go to the next point. nüüd järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras. oleme ajakavast paar minutit maas premierze, <laughs> po trzecim panelu, after third panel on the hearing, if there is time, Dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad, tagasiside käimasolevatelt läbirääkimistelt rändlusteenuste valdkonnas meie raportöör proua Kumpula Natri. püüame läbirääkimistega järgmisel äh, nädalal üle, ühele poole jõuda, aga miski pole meile veel kindel, proua raportöör räägib, kuidas on asjade seis ja millises suunas me liigume. palun, proua, suur tänu. ma tahaksin tänada kõiki meie komisjoni liikmeid, sellepärast et meil on väga selge seisukoht ja äh, mul on väga head variraportöörid ja ma tunnen, et me oleme meeskond, kes valmistab, äh, valmistab ette muudatusettepanekud ja, ja läbirääkimisteks. eile käis meil siin äh, ka Malta eesistuja digitaalküsimuste minister, kus, mille käigus rääkisime samuti nendest teemadest ja rääkisime selgelt sellest, et me tahaksime äh, töötada ka konkurentsi kallal telekommunikatsiooni valdkonnas. see, sel moel meie arvates on võimalik parimaid lahendusi välja töötada tarbijate jaoks. tegemist on väga poliitilise teemavaldkonnaga, sellepärast et oleme Euroopa kodanikele lubanud juba mõnda aega tagasi, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast alates ei ole neil enam rändlustasusid ja seetõttu on hulgihinna küsimus nii oluline. me teame, et nõukogus on ähm, enamuse lähenemisviis pisut teistsugune, mis võib tähendada otseselt seda, et äh, tarbijad võivad kasutada vähem andmeid reisides, null äh, rändluse hinda, äh, null hinda on võimalik siis, kui on õiglase kasutuse poliitika paigas. õiglase kasutuse poliitika üle otsustati detsembrikuus ning see võimaldab äh, kehtestada andmakasutusele teatavaid piiranguid. andmehind siis äh, tõenäoliselt äh, piirab andmekasutust ja läbirääkimiste üldine suundumus on on ühelt poolt oleme meie, Euroopa Parlament, teiselt poolt nõukogu, meie seisukohad on lähenemas, nii et ma loodan väga, et kui mitte teisipäeval, siis äh, piisavalt kiiresti jõuame asjadega ühele poole, et äh, me suudaksime õigeaegselt ka otsused äh, paika saada. kui me tahame, et et kõige hiljemalt aprillikuiseks osaistungjärguks täiskogu osaistungjärguks oleksid asjad paigas, tuleb meil käised üles käärida ja tööd teha. siis äh, andmepiirang äh, ja hind äh, on kõige raskem küsimus, aga väga paljud tehnilised küsimused on juba lahendatud, mis puudutab näiteks alalist rändlust ja seda, et et keegi kasutab ära lihtsalt süsteemi kitsaskohtasid ning murra-, rikub reegleid ning ähm, seda meie eesmärki, et inimesed ei peaks väga palju rändlusest reisides maksma. kas on küsimusi, äh, meie raportöörid, variraportöörid, kui te olete kohal, kas teil on küsimusi? ei ole. siis äh, me kõik usaldame täielikult teid, proua. suur tänu. ja läheme oma koosoleku järgmise punkti juurde. suur tänu, proua raportöör. Te olete väga hea läbirääkija. ja nüüd on meil päevakorras avalik kuulamine elektroonilise sideraamistiku läbivaatamise teemadel tõesti tähtis teema, nagu me kõik teame. neljateistkümnendal septembril kaks tuhat kuusteist avaldas komisjon olulise ettepaneku Euroopa Liidu äh, kommunikatsioonikoodeksi kohta, nõndanimetatud Tereki määruse. Äh, ja see puudutas seda nõndanimetatud gigabitt äh, ühiskonda ja 5G-d mõõdet. Ähm, ITRE on nendes küsimustes äh, juhtkomisjoniks. meie eesmärkide saavutamine äh, hinnanguliselt eeldab viiesaja miljardi euroseid investeeringuid ja komisjon teeb ettepaneku kaasajastada Euroopa Liidu telekommunikatsiooni eeskirjad, mida viimati ajakohastati kaks tuhat üheksa ehk siis see kaheksa aastat tagasi. just nimelt selleks, et osaliselt selle investeerimisväljakutsega toime tulema. komisjon loodab ka seda, ka et uus Euroopa kommunikatsioonikoodeks muudab investeeringud atraktiivsemaks ning stimuleerib konkurentsi võrgustike vahel oluline on ka see, et komisjon loodab, et seda saavutatakse raadiospektri kasutamise kaudu ning äh, kohandades võrgustiku juurdepääsu eeskirju ning luues võrdsed mängutingimused, mängureeglid kommunikatsiooniteenustele. me tervitame siin meie tänaseid külalisi, teid on viis. ja meie esimene paneel ja teine äh, külaliste paneel äh, mõlemas paneelis on meil äh, viis külalist, teil on väga lühike kõneaeg, see puudutab nii esimest kui teist äh, külaliste paneeli, aga küll me saame hakkama. üheskoos on teil ju päris palju aega, komisjon teeb ettepaneku ähm, äh, rääkida liikmesriikide äh, äh reguleerivate asutustega ning perekiga, kes peavad ühis, ühiselt tagama ühtlase eeskirjade rakendamise ning äh, kõrvaldama kitsaskohad ning äh, ebakõlad. esimese paneeli käigus räägime väga tähtsatest küsimustest. meie ITRE raportöörid on proua Del Castillo, härra Tošenovski, härra Sorinho ja härra Pooni niisiis äh, neli õigusakti, äh, suur vastutus kaks äh, kõnelejate vooru, nagu ma ütlesin, viis kõnelejat ja vahe, paneelide vahepeal on meil küsimuste-vastuste voor. paluksin, et meie eksperdid ei ületaks viieminutist kõneaega iga paneeli käigus. Äh, neli minutit äh, ja maksimaalselt. Äh, ning pärast vaatame, kui palju meil aega on teises osas, aga kõigepealt saavad meie külalised sõna neljaks minutiks ja meie liikmed kaheks minutiks. investeeringud, digitaalne lõhe, 5G on meie mõlema paneeli puhul läbivad teemad Need on tähtsad teemad ja esimese paneeli sissejuhatuseks ütleksin ma, et teema on võrgustikud ja teenused. ja kõigepealt saab sõna Pereki esimees härra Soriano ta valiti kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oma ametisse ning ähm, ma saan aru, et teil on telekommunikatsiooniinseneri haridus, olete lõpetanud Ecole Polytechniki ning suurema osa oma karjäärist olete tegelenud komp-, konkurentsi valdkonnaga. meil on väga hea meel, et meil on selline esindaja siin, palun, teil on sõna. härra Soriano, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu, et äh, ITRE komisjon andis Perekile võimaluse äh, meie seisukohti tutvustada. Äh, te palusite mul rääkida mitte ainult Pereki juhina, vaid ka eksperdina olen selles sektoris olnud tegev juba viisteist aastat. kõigepealt ma arvan, et me oleme kõik päri sellega, et telekommunikatsiooni määrus on ühe tsükli lõpp. tegemist on tsükliga, mis sai oma hoo sisse kakskümmend aastat tagasi, siis, kui avati konkurents. see ei tähenda seda, et konkurentsitsükkel lõpeks sellega. konkurentsi, konkurents peab ikka alles jääma ja jääb ka tulevikus aga nüüd on see konkurentsi avamine lõpuks jõudnud lõpule peaaegu kõikidel turgudel Euroopas parlamendi, nõukogu, komisjoni poliitiline mandaat läb-, reguleerivatele asutustele on nüüd täidetud. ma ütleksin päris hästi. ja mis on siis uued eesmärgid, on küsimus poliitiline otsustav tasand, Euroopa institutsioonid peavad otsustama, millised suunised, millised ülesanded antakse telekommunikatsiooniturule ning reguleerivale tasandile. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on meil uus missioon. me tahame avatud interneti äh, keskkonda äh, säilitada, see on meie uus mandaat, mille te meile andsite. ja teine tähtis teema, millest juba hetk tagasi räägiti, on rändlus. meie ülesandeks on nüüd kanda hoolt selle eest, et digitaalse, digitaalne ühtne turg ning telekommunikatsiooni ühtne turg oleks läbi rändluse midagi väga konkreetset meie kodanike jaoks. nüüd on oluline küsimus ka ühenduvus ja nii palju, kui me komisjonist oleme aru saanud, võib tekkida uus ambitsioon Euroopas, et ühendumine oleks kas 5G, kiudvõrgustike või muude väga kiirete vahendite abil võimalik saavutada ühenduvust. nagu te teate, PEREC-isse ning meie liikmesriikide reguleerivates asutustes oleme meie rakendustasandiks. see, millest ma praegu rääkisin, on poliitikute, parlamendikomisjoni, nõukogu rolliks, teie peate seadma eesmärgid me oleme kuulnud sellest, kuidas meil on vaja eesmärkide osas paindlikkust ja ma arvan, et Euroopa Liidu institutsioonide eesmärgiks on äh, need eesmärgid paika saada ja ärge jääge siin tagasihoidlikuks, ma arvan, et tõesti äh, head eesmärgid tuleb Euroopa tasandil paika saada, ma arvan, et kodanikud ootavad seda. siis veel. pereka on avatud aruteludes osalemisele ning äh, oleme valmis ka rakendusprotsessis osalema. ma arvan, et meie oleme midagi muud kui äh, me räägime hoopis millestki muust kui telekommunikatsiooni ühtsest turust nüüd räägiti, et tuleb Euroopa ülene turg luua ja ma arvan, et kõik on sellega nõus. kuid äh, me teame samas, et see, selle üle ei otsusta mitte ainult reguleeriv tasand, vaid ka turul osalejad. kui me tahame, siis et me saavutame selle väga tähtsa eesmärgi, siis tuleb äh, mõningaid komistuskive vältida. võin nendest rääkida arutelude käigus pärast põhjalikumalt, aga kõigepealt on lõhestuvus Äh, kui me tahame saavutada ühenduvuse äh, ambitsiooni, siis peavad kõik investeerima, ilma mitte äh, mitte ainult alternatiivsed versus ähm, ähm, suur tegijad turul, vaid kõik. teiseks on meil vaja kindlust. me peame selged võrdsed mängutingimused äh, Äh, looma investeeringuteks ka ettevõtetele, mitte ainult äh, rahastajatele, finantsmaailmale. ja kolmas äh, komistuskivi võib olla bürokraatia. me peame leidma head lahendused ja sellisel juhul on meil võimalik see poliitiline eesmärk saavutada no,. suur tänu, väga tähtsad kolm punkti. me, ma tean, et väga raske on tegelikult sellest äh, neljaminutisest ajapiirist kinni pidada, aga vähemalt alguses ei saa me midagi muud teha, kuid tuleb niiviisi tööd teha. võrgustikud ja teenused on meie praeguseks teemaks ja pärast räägime juhtimisest, nii et nendel asjadel on selge vahe. meie arvates pidage siis meeles seda ja pidage äh, oma sõnavõttudes ka sellest lähtumisest kinni. ja nüüd saab sõna proua Fuur, Euroopa telekommunikatsioonivõrgustike äh, äh, liit ja proua Fuur on pärit Taanist ja on väga tähtsal kohal tema alustas oma karjääri Taani äh, teadus-, tehnoloogia ja innovatsiooniministeeriumis, tal on telekommunikatsioonisektoris kümneaastased kogemused, palun, proua. aitäh, lugupeetud äh, esimees Puusek, lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi liikmed. Etno Euroopa telekommunikatsioonivõrkude operaatorite ühendus loodi üheksakümne teisel aastal ja me esindame peamisi äh, elektroonilise side mm, operaatoreid Euroopa Liidus, enamus äh, meist äh, konkureerivad nii Euroopa kui mujal turgudel ning mul on väga hea meel, et te kutsusite meid siia, et rääkida oma seisukohtadest, me väga hindame seda võimalust. ja alustuseks tahaks äh, tunnustada Euroopa Komisjoni, äh, see ettepanek, millega nad välja tulid, on väga hea, see on hea äh, aluseks selleks, et äh, jõuda selle gigabitti ambitsiooni täitmiseni. tahaksin äh, keskenduda kolmele peamisele sõnumile. esiteks, äh, need ettevõtted, mis meie liidus on äh,, võtavad teiega koos kohustuse, et me loome igal pool võimalused kiireks internetiühenduseks kõigile Euroopa kodanikele, ükskõik kus nad asuvad, keegi eurooplastest ei tohiks maha jääda. teiseks, me arvame, et lairiba investeeringute väljakutse on ajalooline äh, ja et see on väga oluline selleks, et saavutada seda, et äh, oleks tagatud kõikehõlmav kattuvus kõigile Regu. regulatsioon mängib äärmiselt olulist rolli, see võib investeeringuid kas äh, suurendada või neid äh, tappa ning rohkem tagatakse niimoodi ka digitaalteenuseid kodanikele, aga regulatsioon peab seda võimaldama, meil on vaja võimalusi selleks, et selliseid lähenemisi Euroopas arendada ja investeeringud äh, võrgustikke, miks äh, investeerida gigabitti äh, ühing-, ühingusse, miks see on oluline, juurdepääs kiiretele võrkudele tähendab uusi töövõimalusi, paremat haridust, tugevat digitaalset taristut selleks, et arendada oma ettevõtet. Mm, milline, kui suur on see investeeringute maht, mida vaja on, need on tõesti väga suured mahud, väga suured väljakutsed. komisjon on arvanud, et vaja läheb viissadat miljardit Euroopa Liitu. meie konsulteerimis tulemus oli kuussada kuuskümmend miljardit, aga enamus äh, kõige suuremast äh, rohkem kui üheksakümmend prot-, suurematest investeeringutest rohkem kui üheksakümmend protsenti tuleb äh, erasektorist ja me arvame, et me oleme võimelised ainult siis ähm, noh, veenma investoreid, kui regulatsioon on mõistlik ja kui investeerimismudelite puhul on tagatud stiimulid, need pea, põhimõtted, mis on väga olulised Euroopa Liidus olnud, on väga lihtsad. telekomi operaatoritel peaks olema võimalus äh, tegele-, kohalikele eh, tingimustele kohandada oma eh, pakkumist. ükskõik, kas tegemist on 4G-ga, 5G-ga, eh, need on tehnoloogiad, mis võimaldavad meil gigabitti eesmärki ellu viia ja nende jaoks peaks seadustikus olema mm, stiimulid. seadustik, meie arvame, et lisaks sellele oleks vaja äh, stiimuleid ka erainvestoritele. me arvame, et tehnoloogia neutraalsus ja kõigi investeerimismudelite stimuleerimine on väga olulised selleks, et tagada, et kõik territo-, kogu territoorium on kaot-, kaetud ja et kõik ei, kõiki eurooplasi ühendab gigabitti ühiskond. me oluline selle saavutamiseks on tunnustada konkurentsi olulist rolli investeeringute eh, kokkusaamisel. Eh, konkurents on investeeringute innovatsiooni puhul peamiseks eh, jõuks, aga meil on vaja tõesti korralikku regulatsiooni. teine aspekt on, et meil on vaja selliseid meetmeid, mis võimaldaksid äh, korralikult äh, välja töötada investeerimismudelid, mobiiltehnoloogia on äh, õitsele puhkenud ja ärge parandage asju, mis toimivad hästi. ja meil on vaja vaadata ka teenuste reguleerimist. teistes Euroopa Liidu õigusaktides on juba ette nähtud mm, vastavad reeglid ja, ja ei ole vaja topeltreguleerimist ning tarbijate kaitse kogu väärtusahela raames on väga oluline. me saame väga lihtsalt saavutada kahte eesmärki, me saame suurendada valikuvõimalusi ja konkurentsi ja tagada investeeringud võrgustikesse. Uh, easy for me. esimees, palun vabandust, mul on väga raske teid äh, peatada pärast äh, nelja minutit. Mm, ma mõistan, et teil on väga palju asju, mida te tahate öelda ja jagada meie liikmetega. mul on tõesti väga kahju, et pean teid katkestama. ja võib-olla pärast saate Mm, küsimustele vastates täiendavalt veel midagi öelda. meie järgmine kõneleja on härra Olson, kes on Ericssoni asepresident ja Brüsselis asuva Ericssoni Euroopa äh, ärioperatsioonide äh, büroo eh, juht. ta on ka Euroopa digitaaltehnoloogia tööstuse, tööstust esindava Digital Europe'i president. ta on äh, saanud hariduse Prantsusmaal, aga ka äh, magistrikraadi äh, Rootsi Kuninglikust Tehnoloogia Instituudist. Teil on sõna, härra Erikson. Olson. aitäh, me räägime siin võrgustikest. näitaks teile algustuseks ühte võrgustiku pilti ma arvan, et see on, ma arvan, et see on hea selleks, et asju õigesse perspektiivi panna. kui me räägime elektrooniliste sideteenustest, eriti kui me räägime 5G-st, siis me räägime ühisest lähenemisest ja raamistikust, mis käsitleb digiteerimist ja ühiskonna ja tööstuse muutumist. ma arvan, et see on väga oluline, sest et äh, see on palju suurem äh, muutus, kui me oleks oodanud meil on vaja väga palju edasi mõelda. ma ütleks, et äh, komisjon äh, ettepanekus on seda väga hästi mõistnud, äh, mingil määral on nad näinud, et me peame olema tõesti visionäärid. aga võrgustiku perspektiivist ei ole tegemist lihtsalt uue juurdepääsuga, kui me lähme neljalt keelt viiele keele üle, vaid tegemist on platvormile, mis samal ajal areneb, võimaldab seda suurt muutust ja see tähendab seda, et viienda põlvkonna võrgustik erineb väga palju praegustest võrgustikest. on väga palju funktsioonid ja teenused on võrgu transpordikihist suurel määral eraldatud, aga olles seda öelnud, nüüd paljud teenused väga sõltuvad võrgu suutlikkusest ja oluline on mõista seda tasakaalu teenuste ja võrgu vahel ja oluline on mõista ka seda, et viienda põlvkonna võrgud kaasatakse paljudesse tehnoloogiatesse nii äh, nii äh, wireless'i kui äh, fiksvõrku ja väga olulised on investeeringud, millest siin juba on juttu olnud ja see tähendab, et töö, tarbijate, tarbijatest äh, tulev tulu enam ei, ei ole piisav selleks, et investeeringuid teha. Äh, ning see sõltub sellest, kas, kas äh, ühiskond ja tööstus võtavad omaks need teenused, nii et me peame mõtlema tarbijatest kaugemale, me peame mõtlema veelgi laiematele mm, rühmadele, nii et oluline on siin äh, tõesti äh, toetada selle omaksvõtmist, äh, toetada kõiki turuosalisi ja tahaksin siin võrgustiku perspektiivist äh, keskenduda ühele asjale, mis minu meelest on väga oluline ja mul on veel paar asja, mille juurde saan hiljem tagasi tulla, aga väga oluline põhimõte on tehnoloogia neutraalsus, seda siin juba mainiti, ma arvan, et see peab olema teie poliitikate puhul tõesti peamiseks põhimõtteks, nagu turg on, turg on näidanud, et turg suudab väga hästi võitjad välja valida tehnoloogia puhul ja tehnoloogia puhul toimub areng nii kiiresti, et väga raske on piiranguid peale panna sellele, et milline tehnoloogia peaks olema see, mida me tulevikus kasutama hakkame. ja ma arvan, et see ettepanek praegusel kujul ei rõhuta piisavalt palju tehnoloogia neutraal-, neutraalsust. ja teine asi, mis on väga oluline, on spektri äh, olemasolu ja kätte, juurdepääsetavus. kui ei, ei tule viienda põlvkonna võrke, kui ei ole viienda põl-, 5G äh, spektrit ja see on see probleem, milleni me mõningates kohtades jõuame, kui on tegemist juba seitsmesaja megahertsise äh, ribaga, Ehm, seda on vaja selleks, et tõesti ka siseruumidesse jõuda, me peame ka teistesse ribalaiustesse eh, levima ja ma ei, ma rõhut-, tõesti on väga palju aega vaja selleks, et eh, uut eh, spektri vahemikku kättesaadavaks teha, aga see on asi, millele me peame keskenduma. ja nüüd räägiks veidi ka teenustest, on väga erinevaid äh, võimalusi 5G puhul, kui me vaatame teenuseid. loomulikult äh, see hõlmab kõiki neid teenuseid, mida me praegu teame, traditsioonilisi teenuseid ja kõige ki-, kiiremini kasvav äh, teenus võrgus on video ja see jääb ka tulevikus nii, et meedia on väga oluline, see on, nõuab väga palju võimsust, äh, allalaadimiskiirust, aga kui meil on vaja edasi liikuda eh, tööstuse digiteerimise ja iseseisvate autodeni, siis on vaja täiendavaid nõudmisi, mis läheksid veelgi kaugemale ja seetõttu on väga oluline mõista, et mõned teenused väga, nõuavad väga suurt äh, Äh, võrguvõimekust, teised nõuavad seda vähem, aga me peame nägema tervikpilti, mis hõlmab nii teenuseid kui võrgustikku. suur tänu, meie neljas äh, esineja on täna proua Felicia Antonia, äh, kes on Fastwebi firma avaliku poliitika osakonna juhataja, kellel on suured kogemused regulatiivpoliitika äh, Euroopa Liidu asjades, Fastwebi tegevustes. ja ta on väga kogenud ka nende Triple Play pakkumistes Itaalias äh, ja Fastwebi on Itaalia telekomi operaator. enne seda proua Felice Antonio töötas äh, Itaalia äh, sideteenuste regulatiivametis. sõna on teile suur tänu, esimees, suur tänu kõigile parlamendiliikmetele meie küllakutsumisse Fast Web tunneb suurt uhkust selle üle, et meil on võimalus tutvustada teile meie mõtteid, meie arvamusi regulatiivraamistiku äh, läbivaatamise kohta nii Itaalias kui ka milline on meie teiste ettevõtjate seisukoht. FastFab ei ole mitte ainukene Itaalias telekomi teenuste alternatiiv osutaja, ta on olnud äh, nõnda pioneeriks kiudoptiliste võrkude väljaehitamisel. E, Itaalias me oleme jõudnud juba seitsme koma viie miljoni äh, majapidamiseni läbi oma patenteeritud võrkude ja oleme investeerinud miljoneid euroseid sellesse ettevõtmisesse ja jätkame seda, meil on äärmiselt ambitsioonikad kavad ja sel põhjusel oleme me väga rahul komisjoni esialgse ettepanega. nagu proua Soriano ütles, nüüd ei ole küsimus selles, äh, kes jäävad peale, kas turgu valitsevad operaatorid või alternatiivsed, vaid äh, mäng on nüüd selles, äh, need, kes investeerivad ja need, kes ei investeeri ja on õiglane, et need esimesena mainitud äh, on stimuleeritud oma tööd jätkama, sest sellest on kasu mitte ainult ettevõttele, vaid luuakse ka õiged tingimused Euroopas heaolu loomisele ja konkurentsi edendamiseks meie tegevusvaldkonnas. kuid äh, äh parlamendil on veel väga palju tööd vaja teha selles valdkonnas kuigi ettepanek on hea, vajab see nii-öelda peenhäälestamist, sest seal sisalduvad mõningad sätted, mis võivad omada kahjulikku mõju mõningatele olulistele aspektidele selles äh, sektoris. ma olen veendunud, kindlalt veendunud, et konkurents on ainuke ja peamine investeeringute stimulaator ettevõtjad investeerivad, sest nad tunnevad, et teised ettevõtjad äh, on nende kannul. ja kui nad tulevad liiga lähedale, siis investeeringuid on raske teha, kuigi mul on kõneaeg piiratud, ma püüan tuua teile mõned praktilised näited selle kohta, kuidas on võimalik juba üsna head äh, komisjoni poolt välja pakutud kava veelgi paremaks muuta kõigepealt lihtsustamise mõte. kehtiva regulatiivraamistikus lihtsustamine, ma nõustun sellega, et sellest lihtsustamisest ei peaks välja kujunema dereguleerimine. juurdepääs on äärmiselt oluline aspekt selles raamistikus ja see tuleb säilitada. näiteks Fastwebil on äärmiselt progressiivne lähenemine. me võtame kasutusele kiudoptilised võrgud äh, ja ühendame need võrgud ka nii-öelda majapidamistega. mis tähendab seda, et kuigi me pakume välja äh, ülikiired lairibavõrgu äh, teenuseid, me teeme ka selle viimase ühenduslõigu, selle vasktraadi ja väga paljude jaoks see on nii-öelda pudelikaelaks äh, kuid me peame arvestama ka, kui palju on jaeturul tegijaid. ja kui neid on piisavalt, siis ei ole vaja sellist reguleerimist ja siis on võimalik saavutada positiivseid tulemusi ja see võib kahjustada meie strateegia alustalasid. teine suur näide. ei tohi segamini ajada Äh, investeeringuid ja äh, kaubandusalaseid kokkuleppeid. investeeringud võivad viia dereguleerimise või lihtsustamiseni, mis tähendab seda, et kaks telekomioperaatorit või rohkem, äh, igalühel kuulub oma võrk. mis tähendab seda, et luuakse taristupõhise konkurentsi jaoks kindel alus. ma ei usu, et kommertskokkulepped tagavad samasuguse tagajärjed, sest äh, see loeb sellise, et üks operaator investeerib ja teine sõltub esimesest. me peame olema väga ettevaatlikud selliste äh, süsteemide puhul. suur tänu. suur tänu, mm, proua. ja järgmine esineja esimeses paneelis viiendana on härra Fox Ramli äh,, Global Telecoms analüütik ja töötab ka nõnda CITES analüütikuna. kellel on magistrikraad füüsikas Imperial College Londonist. meie jaoks on oluline teada, et härra Fox Ramli on analüütik, kes äh, Äh, analüüsib investoreid ja pole ise ise investor. härra Fox, Ramli, sõna on teil. suur tänu, esimees, suur tänu küllakutse eest, et anda teile ka investeerida, investorite seisukoht selle määruse kohta. minu arvates, et regulaat-, reguleerimine on äärmiselt oluline telekomi tööstuses, sest me soovime paremaid teenuseid, suuremat katvust ja selleks meil on vaja märkimisväärseid investeeringuid võrkudesse ja need eh, tasuvad ennast sageli kümnete aastate pärast alles, aga meil on vaja seetõttu soodustada investeeringuid ka eh, kõige olulisemas kohtades ja mina eh, suhtlen investoritega sellel teemal iga päev ja ma püüan teile nüüd edastada selle tööstuse eh, esindajate mõtteid. ma lähtun sellest, et eh, investorite jaoks on vaja atraktiivset tasumisperioodi, vastasel juhul eh, need investeeringud lähevad teistesse sektoritesse, teistesse ma-, ma-, teistele mandritele. investoritel on ka teatud moraalne vastutus oma klientidest ja äh, ei ole mingit nõudmist, et keegi telekomi sektorisse investeeriks Euroopas Äh, on väga kena, äh, kui rääkida ja tutvuda ettevõtjate mm, dokumentidega, kus räägitakse investeeringute soodustamisest ja prognoositavusest. investoritele pakub huvi kõigepealt kolm asja. Äh, kõigepealt mittediskrimineerimine ja kulupõhine metoodika, mis on olnud nurgakiviks selles sektoris juba aastaid, kaasinvesteeringud ja turuanalüüs turukonjunktuur, mis võimaldab vähendada regulatiivset koormust see kiudoptiline 5G äh, äh, reguleerimine, see võeti vastu hästi ja äh, see on muutnud väga paljude investeeringutes, investorite suhtumist investeeringute perspektiivitusse. me arvame, et see uus maksustamiskord on märkimisväärne, sest see tagab sidusama kohaldamise Euroopa turgudel investorid jälgivad neid uusi ettepanekuid tähelepanelikult, näiteks kui me arutame kõrge tulemuslikkusega võrgustikke, äh, millega äh, määratakse kindlaks äh, väga spetsiifilised tehnoloogilised arengud. GFAS DOCSIS kolm on hüber, hübriidsale lahendused, mis väga kiiresti arendavad ultrakiirete lairibavõrkudeks investorite arvates need nõuavad kõige rohkem kulusid ja aega, et viia see äh, lühikese aja jooksul äh, suure arvu äh, klientideni äh, äh, äh, kõige suuremad kulud on ikkagi ohtilisest süsteemist kliendini ühendamine ja erinevates kohtades tegelik olukord on erinev ja turg on see kõige õigem otsustada, milline on kõige mõistlikum lahendus. sellega ma joon teise teemani kaasinvesteeringud. Äh, teoreetiliselt seal on positiivne potentsiaal, kuid investoritele teeb muret see, et nendele kaasinvesteeringutele kaasnevad tingimused ja kui neid tingimusi saab olema liiga palju, siis äh, see võimalus jääb kasutamata, sest äh, kui kaasinvestoril on kohustus äh, osutada teatud arv äh, ühendusliine ja suurendada neid hiljem, siis äh, võib juhtuda nii, et äh, järgnevad ei võta nii palju riski kui alustajad ja see mõjutab ka hinda. lisaks sellele kaasinvesteeringute puhul see quid pro quo peaks äh, tooma kaasa regulatiivsete meetmete olulise vähendamise. kolmas äh, teema, turukonjunktuur äh, kõigepealt me leiame, et investorid toetavad selle telekomi õigusakti, kui jaeturg on piisavalt konkurentsivõimeline, siis ei ole vaja kehtestada äh, hulgituru äh, regulatsioone ja leitakse, et tuleks positiivselt tunnustada ka neid, äh, kes on saavutanud edu näiteks edasimüüjate kelle puhul ei ole vaja nii palju regulatsioone. oluline on ka piirkondlik analüüs täna ja tulevikus on olemas palju piirkondi ja riike, äh, kus äh, äh, äh, turgu valitsevad ettevõtjad ei ole enam nii mõjuvõimsad ja seetõttu on igati mõistlik, et ka turuanalüüs seda peegeldab selleks me leiame, et turuanalüüsi pikendamine praegu kehtiva kolme aasta asemel pikemaks suurendab läht-, nähtavust ja prognoositavutust ja äh, see ajagraafik peaks olema paremini kooskõlas selle tööstusharus tasuvusperioodi pikkusega. suur tänu! ja nüüd on küsimuste-vastuste voor, alustades meie raportööridega, proua Del Castillo äh,, Telekomi eeskirjad. raportöör, suur tänu raportöörile kõikidele paneelis sõnavõtjatele. ma leian, et äh, meie analüüs on üsna sarnane selles osas ähm,, arvestades seda, mida te ütlesite. ja meie oleme lähtunud samadest lähtenurkades oma aruteludes komisjonis ja ka parlamendis erinevates koosseisudes. ma tahan rääkida konkreetselt sest on selge, et meie ees seisvad väljakutsed äh, tähendavad seda, äh, et väga palju on kaalul, nii nagu te ütlesite, ma tahaksin veel kord rõhutada neid, veel kord rõhutada, kui Euroopa jaoks on, on oluline see, me peame mõtlema ka sellele, mida ütles Peeter uue stsenaariumi kohta ehk tööstuse digiteerimine koos äh, asjade interneti arenguga võimaldab suurendada Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja ma leian, et see mäng mitte ei alga nüüd, vaid see algab uuesti, avades uusi võimalusi aga ma tahaksin keskenduda ühele konkreetsele küsimusele. Äh, ja see puudutab erinevaid sidusrühmasid, kellel on erinevad seisukohad. ja äh, meie lõpplähe, lähenemise mõju võib muuta asjade seisu. ma viitan äh, elektroonilise side uue mõiste määratlusele vastavalt elektroonilise side teenuste Äh, mõistele komisjoni ettepanekus. Äh, ma ütlesin ja te kõik ilmselt teate, et äh, selles küsimuses on erinevatel sidusrühmadel erinevad seisukohad ja sidusrühmad leiavad, et see määratlus peaks olema funktsioonipõhine ja et signaalide edastamine peaks olema sellesse mõistesse kaasatud. teised ütlevad, et on kunstlik teha vahet numbripõhiste teenuste ja mittenumbripõhiste teenuste vahel ma tahaksin olla nii täpne kui võimalik ja kuulda täpset vastust sellele küsimusele, mis on tõstetunud arutelu käigus ja milline on teie seisukoht selles küsimus? ma mõtlen paneeli esinejaid. sest see on kriitiline äh, aspekt vähemalt raportööri jaoks ja üldiselt ka meie kõikide jaoks. ja ma tahaksin hea meelega kuulda vastust sellele küsimusele suur tänu ka meil on raske kõne ees kinni pidada härra Tošenovski, kes vastutab Bereki raporti eest. ma lähen üle oma emakeelele, sest äh, siis ma saan paremini oma mõtteid sõnastada. ka mina tahaksin avaldada tänu väga huvitava ülevaate eest Äh, telekomi turul osalejate arvamuste eest. see telekomi turg on väga kiiresti kasvanud. ja mulle meeldisid kaks mõtet, et kõigepealt me oleme sisenemas uute ühiskonda ja teiseks rõhutati ettevaatuse põhimõtet, vajadust tegutseda ettevaatlikult kui me siseneme sellesse uude süsteemi. ma kommenteerin ka Bereki küsimust, kuid ma tahaksin esitada küsimus äh, investeeringute avanemisest ühelt poolt ja teiselt poolt mitte koormata turgu liiga paljude regulatsioonidega, liiga karmide regulatsioonidega. kuna me kõik suhtleme ka teenuste osutajatega, teenuste pakkujatega, on nemad minuga võtnud ühendust, kes on vihjanud, et artiklis seitsekümmend seitse on sätestatud kapitalitulu tuleks jagada, kui äh, ähm, signaali edastajad ja teenuste osutajad äh, tegutsevad koos, kuid praegu on suured turumoonutused selles valdkonnas, mis põhinevad haldusotsustel ja ma tahaksin teada saada, milline on teie seisukoht ja siis ma küsin pärast teatud korraldusega seotud küsimuse. suur tänu. ja nüüd kolleeg Zorinio, kes vastutab äh, Wi-Fi for you algatuse eest. suur tänu, esimees. ka mina äh, kasutan oma emakeelt. ma tahaksin tänada paneliste esitatud selgituse eest. Äh, algatus Wi-Fi for Europe on äärmiselt oluline. selle eesmärk on tagada Euroopa kodanikele see eh, DSM äh, eh, eh, võib nende elu märkimisväärselt parandada ja see peaks olema üleeuroopaline projekt, mis on adresseeritud kõikidele Euroopa kodanikele. see oleks äh, selleks võrdlusaluseks, mis võimaldaks inimestel äh, kasutada gigabitti ühiskonna eeliseid ja Euroopa peaks olema juhtrollis ja see algatus tuleks ellu rakendada väga kiiresti nii, et kodanikel oleks juurdepääs äh, kõikidele digitaalturu aspektidele. kodanikud ja ma olen kohtunud ka Sotsiaal- ja Majanduskomitee ja regioonide komitee esindajatega ja tutvunud nende aruannetega, mis võeti ühehäälselt vastu, siis kahtlemata kodanikud on tõeliselt huvitatud sellest katseprojektist ja seetõttu minu küsimus panelistidele on, mida nemad on valmis tegema, tagamaks selle algatuse tugevuse, nii selguse, usaldusväärsuse seisukohalt ja et see oleks ka nõnda-öelda edulooks selles telekomi paketis, mida me arutame. järgmisena härra Bonni, kes vastutab gigabitti ühiskonna ja 5G võrgu eest algatusraport. suur tänu, suur tänu nende ettekannete eest, mis olid väga inspireerivad. kaks asja. esiteks, me saame aru, et et äh, eksisteerivad teatud kriitilise tähtsusega aspektid äh, nende soovide saavutamiseks, sest eesmärgid on selged. üks sellise kriitilise tähtsusega aspekt on, kuidas vältida lahenduste ja rakenduste killustumist ja otsuste killustumist, mis tähendab seda, et liikmesriigid peavad samaaegselt langetama teatud otsused, see on oluline. mis te arvate, kuidas me saaksime neid selles abistada ja toetada. ja teiseks, nõudlus uute teenuste järele. härra Olson tutvustas tervet seda uute teenuste paketti, mis on seotud 5G-ga e, e-tervise mudel, äh, uus äh, e-laenu mudel ja nii edasi. kuidas me saaksime koostada nende soodustuste ja eeliste ning hüvede loetelu äh, koostöös liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike omavalitsustega. suur tänu! järgmisena äh, minu nimekirjas on proua Niibler. aitäh, äh, esimees, ka mina räägin emakeelt ma soovin kõiki kõnelejaid siin tänada suurepäraste e-, tutvustuste eest ja ma kommentaare ei teeks, ma lihtsalt esitaks kaks küsimust kahe teema kohta. esiteks, et kuidas me saame hakkama sellega, et me meelitaks ligi investeeringuid stiimulsüsteemide kaudu selleks, et tõesti investeeritaks 5G võrkudesse, lairiba internetti ja nii edasi ning äh, kaasinvesteerimismudelite kohta käiv küsimus kas see, mida komisjon välja on pakkunud, on piisav, kas me peame siin midagi veel täpsustama, kui jah, siis mis suunas peaksime me minema ja teine küsimus puudutab mm, mappingu teemat, kui ma loen seda eh, ettepanekut, siis see kõlab väga bürokraatlikult ja väga äh, Äh, väga raske on see tõenäoliselt, ma ei tea, kas igas liikmesriigis on seda juba tehtud, ma, ma ei tea, kus on vaja veel reguleerida ja kus mitte ja võttes arvesse kogu seda turuanalüüsi, mis juba olemas on, minu küsimus on, et kas meil on seda vaja, kas selles vormis, nagu komisjon selle välja on pakkunud, on see, see mõttekas või ei ole seal mõtet ja seda oleks vaja muuta, aitäh no.! suur tänu ja proua Werner! aitäh, härra esimees ka mina tuleks kohe küsimusi esitama. esiteks investeeringute refinantseerimine, selleks on vaja lõpptulemusena ju ähm, ärimudeleid ja milliseid te näete ette 5G jaoks, eriti võttes aluseks seda, et tööstuse äppide, rakenduste puhul on vaja ähm, äh, kõigepealt äh, ei ole vaja nii suurt bitrate'i kui äh, 5G puhul ja seda äh, hüpet ei ole kas üldse vaja või ei ole praegu veel vaja ja kas ei teki siin oht, et investeeringud jäävad ära, kuna väga ebakindel on, kas nendelt investeeringutelt ka mingit tulu teenitakse ja teine küsimus, kas te näete siin 5G tõttu tekkiva lõhe ohtu, et metropolide mm, katmine käib palju kiiremini kui maapiirkondade katmine ja kolmas küsimus, ma kuulsin, et autotööstus tahaks äh, võtta üle Ameerika standardi, vähemalt arutatakse seda, kui äh, suur on oht, et äh, võiksid tekkida paralleelselt kehtivad standardid ja teine ja viimane asi, see teema tihtipeale kerkib esile, nimelt arutelu, mis puudutab terviseriske, Saksamaal oli väga suur vastupanu äh, mobiilmastide äh, Äh, püstitamisele 5G puhul tuleb palju äh, selliseid ähm, seade, seadmeid juurde, et kuidas, milline on teie suhtumine? Äh, väga palju küsimusi kahe minuti jooksul, härra Hakumark. suur tänu ja suur tänu nende ettekannete eest. üks mõte seoses nende küsimusega 5G puhul telekomi äh, kogu tegevuse loogika muutub oluliselt. see ei piirdu enam telefonikõnede tegemisega, kui nüüd ühte äärmust välja tuua. see toob kaasa andmete liikumise vood äh, sellises mastaapsuses, mida me varem ei tea. ja sellest saab ühiskonna normaalne tegevus, asi ei ole niivõrd enam telekomis, kui äh, kunagi elektrienergia tegi selle teekonna läbi ja minu küsimus on, äh, kuidas teie arvates see muudab siis äh, ettevõtlusloogikat ja äh, erinevate lepingute sõlmimisest ja nii-öelda konvergentsi ja erinevate teenuste liitumist. kuidas teie selles perspektiivis näete võimalust saavutada need ühistarbimise teenused, parem juurdepääs, nõnda ähm, äh, konvergents mitte ainult äh, erinevate operaatorite vahel, ka piiriüleselt, äh, kuidas see mõjutab ka ähm, teatud operaator mõjuringi, kuidas see mõjutab kulusid, sest Euroopa Telekomi turul valitsevad veel piirid kuidas te suhtute nende üle-euroopaliste operaatorite tekkimisse ja see tegelik olukord viie aasta pärast on hoopis teistsugune võrreldes viie aasta taguse olukorraga, selleks on vaja uusi ähm, ärilahendusi, aga võib-olla ka uusi seadusandlikke struktuure. suur tänu. mul nimekirjas on veel kolm nime. proua Kumbula Natri järgmisena suur tänu, ma olen variraportöör Telekomi eeskirjades, seega ma keskendun just sellele seadusandlusele. ja Ericssoni esindajalt tahaksin ma kuulda kommentaarid, sest te olete, olete 5G süsteemide üks suuremaid arendajaid Euroopas kas te olete rahul kõigi nende ühendusvõimalustega, mis meil on DOCSIS kolm äh,, Äh, fiiberoptilised ja nii edasi või te eelistaksite mõnda tehnoloogiliselt neutraalset, sest inimesed on meiega ühendust võtnud, nad ei taha jääda pantvangi äh, selliste ühendusviisidesse, mis on vananenud, mis on liiga aeglased. Äh, kas te suudate käia sammu nende tehnoloogiliste nõudmiste? ja nüüd, kui me räägime uutest sagedusalade jaotamisest, nii nagu see praegu ettepanek on, et, et kas see jääks eh, riiklikul tasemele või kui me anname selle kümneks aastaks eh, eh, sest see on nagu motivatsioon majade ehituses, siis mulle tundub, et uusi maju ei ehitata. kas te peaksite seda kasutama sest inimesed kardavad, kui keegi ostab mingit sagedushalva selleks, et andmeside edastajad konkurentsist eemal hoida, siis ei jäägi kedagi, kes seda teenust pakub. milline on teie arvamus? ja tööstuse esindajalt ma tahaksin kuulda teie arvamust. kas teil on ka võimalus rahastada uusi tulijaid selles valdkonnas? sest kõige uuemad ideed ja kiiremini kasvavad novaatorid tulevad Äh, väljaspoolt sektorit sageli. ja nagu äh, EU Liisa esindaja ütles, on äh, konkurents, on see käivitav jõud, kas ei ole ohtu see, et vana raha leiab vanad investeerijad, uus raha leiab uued investeerijad, teinekord on need energeetikafirmad, teinekord mingid erafirmad. ja kui me räägime siis nendest äh, Äh, turgu valitsevad ettevõtjad või mitte, äh, sest äh, väga sageli on see seotud ka olulise turuvõimu režiimiga, kas see kõrvaldada või mitte, teinekord on üks miljard, teinekord kümme miljardit võimalust investeerida, kuidas te kommenteerite, kui me selle äh, äh, regulee-, dereguleerimises võib tekkida oht, et me kesklinnades olukorra halvemaks muudab. proua. suur tänu, lugupeetud esimees, ma tahaksin esitada üsna sihipärase küsimuse, mis puudutab äh, MIFI neli EU-d. mina olen äh, variraportöör selle teemavaldkonnas. ja pakutakse äh, ettepanekut Äh, kiireks internetiühenduseks, traadita internetiühenduseks, äh, mille, mida peaks rahastama Euroopa Liit, aga maapiirkondades on väga raske kiiret internetiühendust pakkuda. Äh, ma tahaksin, et te kommenteeritaksite, kommenteeriksite seda teemat, kuidas kanda hoolt selle eest, et see programm ei oleks mitte ainult väline ilustus, ning äh, e, seda äh, rakendatakse ainult äh, linnades, kus asjad on juba niigi hästi, vaid et kuidas me suudaksime aidata iseäranis maapiirkondi, kus on ühendusega raskusi. mis te arvate, kas võiks saavutada mingisuguse geograafilise tasakaalu selles valdkonnas ning kas leiate, et see katse mis võiks puudutada ainult kuute tuhandet, kaheksa tuhandet kogukonda Euroopas, võiks tõesti aidata kaasa äh, teiste teenuste ning äh, majandusvaldkondade arengule. aitäh! For great discussion suur tänu, kolleegid, selle suurepärase arutelu eest ja nüüd ma annaksin sõnajärje üle meie panelistidele küsimustele vastamiseks, palun lühidalt valides võib-olla üks-kaks küsimust, mida ei ole lihtne teha, äh, sest koostöö selles valdkonnas on üsna keeruline. kõigepealt alustame härra Olsoniga. esimestele küsimustele ja teised vastused tunni aja pärast on hoopis teisest valdkonnast ja üksteise järel ja nüüd härra Olson, palun väga palju häid küsimusi esitatud ja ma pean valima nendest paar, millele vastan. kui me räägime elektroonilise sideteenuste mõiste määratlusest, siis meie usume, et on üsna probleemne kasutada äh, välja pakutud määratlusi, äh, mis põhinevad numbripõhisel ja mittenumbripõhisel teenusel. põhjus selles, et tehnoloogia areneb väga kiiresti ja teenused veelgi kiiremini ja väga paljud need teenused, mis olid numbripõhised, on nüüd eraldatud ja muutunud teenusteks, mida osutatakse uuel viisil läbi rakenduste telefonidel äh, või äh, sülearvutitel. ja ma arvan, et on problemaatiline äh, määratlus, et see on liiga jäik, seda tuleks üle vaadata. veel üks kommentaar kui räägitakse 5G võrgust ja autotööstusest, on tehtud palju erinevaid ettepanekuid ja me tahaksime veel kord rõhutada tehnoloogilise neutraalsuse aspekti. komisjon ei peaks välja pakkuma ühe või teise variandi, meie arvates selle peaks välja töötama standardiorganisatsioonid koos tööstuse esindajatega, autotöötajad koos telekomi tootjatega ja IT-sektori esindajad, et arutada välja, millised on parimad variandid eh, tulevikuks, sest need, kes kavatsevad investeerida eh, nende võrkude loomisesse, eh, peavad samuti osalema nende optimaalsete standardite loomisel. härra Soriano, palun. suur tänu. kõigepealt, mis puudutab ähm, liigse reguleerimise riski ning kaasinvesteerimise küsimust ning sellest siis selles valdkonnas me peame ühte valesti mõistmist püüdma vältida. see on regulatiivne ebakindlus peletab investoreid eemale, mitte reguleerimine, kui reguleerimises on saavutatud õige tasakaal. niisiis me peame lähtuma teie poliitilisest ühenduvuse eesmärgist ja kasutama ära neid tööriisti, mis on meie kasutuse, käsutuses ning leidma liikmesriikide tasandil õige äh, tasakaalu turgu valitsevate ettevõtjate ja alternatiivsete pakkujate vahel äh,. ja kaasinvesteeringud iseenesest on väga head. me toetame seda mitmetes Euroopa riikides aga komisjoni ettepanek praegusel hetkel äh, sellisena, nagu ta on, on liiga piirav, öelgem. ja me kardame, et kuna selle rakendamisel ei anta piisavalt äh, autonoomiat, siis võib sellega tegelikult äh, ettevõtjate ja investorite jaoks ebakindlus suureneda, kui tahetakse väga suure võimekusega võrgustikke me oleme nõus kaasrahastamisega, kuid selleks, et kõikides riikides oleks õige reguleeriv raamistik, oleks vaja ka tagada piisav autonoomia. mis puudutab neid kahtekümmet viite riiki autoriseerimisel ning äh, mis puudutab ka seda küsimust, et äh, kuidas me 5G puhul võivad tekkida riiklikud mittesidusad otsused, täna Äh, töötab äh, Perek endiselt spektri küsimuse kallal, me oleme oma esimese äh, arvamuse esitanud arvamuse projekti kohta, mitte ainult spektri kohta ja meil on uus töörühm, mis tegeleb mobiilküsimuste, roamingu küsimustega ja me analüüsime väga täpselt seda, mis võiksid olla komisjoni ettepaneku head küljed ja negatiivsed küljed. ma arvan, et me saame kõik aru, et äh, tööstus on huvitatud äh, nähtavusest, aga tegelikult äh, see nagu kristallkuuli kaudu ennustamine, mis kahekümne viie aasta pärast juhtuma hakkab ning äh, mingisugust ülevaatamise protsessi oleks tõenäoliselt ka vaja. aitäh ja palun, proua direktor. suur tänu. küsimusi esitati siin palju ja ma arvan, et kõik küsimused tegelikult olid head küsimused vastan paarile neist. kõigepealt, kuidas investeeringuid soodustada ja meie jaoks loomulikult on sellel kaks peamist eesmärki. tehnoloogia neutraalsus ning tahame toetada kõiki investeeringumudeleid ja loomulikult prognoositavus koodeksis on oluline investorite jaoks tehnoloogia neutraalsuse seisukohast, see tegelikult on vastuseks ka ühele teisele küsimusele, nimelt kuidas tagada võimalikult suur kaasavus Euroopa kodanike jaoks. kui äh, meil on tehnoloogia neutraalsuse põhimõte, siis operaator võib äh, valida tehnoloogia, äh, millest lähtuvalt kiiret lairibaühendust rakendada ning levik on suurem. ja mis puudutab seda uut määratlust, millest rääkis Pilar de Castilla, siis jah, me näeme, et tegelikult on probleem sellega. me arvame, et sellega võib tekkida tõsiseid probleeme masinalt masinale suhtes ning, ning äh, reguleerimine oleks sellisel juhul ka ebaproportsionaalne reguleeri- äh,, ettevõtete suhtes. kui me tahame asjade internetu, siis tuleb igal juhul äh, ettevõtted kaasata sellesse protsessi. suur tänu, proua direktor. järgmine kõneleja, palun. ka mina räägiksin mõningatest küsimustest ainult sellepärast, et aeg on ju napp ja äh, lisaksin sellele, mida ütles härra Soriano, et olen äh, nõus sellega, et reguleerimine on investeeringuid ähm, Äh, kärpinud. Äh, me olime väga, liikusime väga hästi kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide suunas ning võime uhked olla selle üle, et ehkki, et me suutsime seda teha ja samas taskukohase hinnaga see on selline olukord konkurentsimaailmas, kus kõik võidavad. kui vaatame, kuidas on lood teistel mandritel, Ameerika Ühendriikidel, Ameerika Ühendriikides näiteks, siis olukord pole sugugi sama, madal konkurents tõi kaasa hästi kõrged hinnad ja kiire lairibaühendus ei olnud ja paljudes linnades inimestele lihtsalt kättesaadav äh, selle kulude tõttu, aga samas äh, mingisuguseid äh, levikualaseid eeliseid see kaasa ei toonud. ehk siis suured turujõud võib toimuda väga, tunduda väga keerulise tööriistana, kuid tegelikult see annab võimaluse siiski just nimelt kitsaskohti lahendada selle significant market power kaudu meie ei ole selle vastu, et kasutada ka teisi äh, vahendeid, näiteks sümmeetriline reguleerimine, kuid kandkem hoolt selle eest, et mõningad põhi äh, elemendid, millega Euroopa on kasu lõiganud, jääksid jõusse. ja veel üks kommentaar on 5G kohta. paljud kohal viibivad parlamendi liikmed juhtisid tähelepanu õigele asjale, nimelt äh, väga palju on ebakindlust 5G jaoks, potentsiaalseid barjääre on palju ning äh, seetõttu võib-olla ei ole piisavalt äh, stiimuleid mõningate ettevõtjate kategooriate jaoks seda kiiresti kasutama hakata. ITRE avaldas hiljuti ühe väga huvitava raporti, kus probleemi asetus on suurepärane. võib-olla peaks sellega siis alustama üks selle raporti järeldusi on äh, selline, millega ma olen äh, igati nõus. nimelt mõningatel puhkudel on võib-olla väga kasuline, kasulik lasta turule uusi tulijaid, sellepärast et äh, valitsevad juba kanda kinnitavad mobiiliop-, kanda kinnitanud operaatorid võib-olla on huvitatud teistest investeeringutest, võib-olla nad ka investeerivad parasjagu veel 4G-s ja ebakindlusest lähtuvalt ei ole nad võib-olla kiireks invest-, kiirest investeerimisest huvitatud. nii et on mõningaid tööriistu, mille üle te arvamusi vahetate järgnevate kuude jooksul ka mis aitavad meil eesmärki saavutada, näiteks sümmeetriline reguleerimine ressursside juurdepääsu küsimuses äh, ja nii edasi ja nii edasi. on ka teisi tööriistu, mida saab kasutada, mis on teie käest kätes ja mis aitavad tekitada võib-olla õigeid stiimuleid uute ettevõtete operaatorite kategooriate jaoks, need võivad olla ükskõik millised operaatorid, kes võib-olla siis tahavad ka mängu tulla ja äh, ka teisi äh, hoogustada investeeringutele. suur tänu, proua. ja härra Fox, palun suur tänu, püüan ka paarile küsimusele kiiresti vastata. Äh, kõigepealt investoritele ei meeldi struktuuriline lahus hoidmine, see on segane, aeganõudev ja see tegelikult kutsub investeeringutest loobuma ja ähm, vertikaalne integratsioon äh, on üks võimalus ja ähm, Economic Replica Piloti test äh, aitab neid probleeme ka lahendada. siis veel äh, suured telekomi ettevõtted ja piirkondlikud ettevõtted, väikestele ettevõtetele on palju ruumi turul ja tõenäoliselt neid tuleb juurde aja jooksul, aga äh, turg on väga dünaamiline ja see tähendab seda, et äh, turgu valitseval ettevõtjal on väga raske spetsiifiliselt ette näha seda, kuidas erinevates valdkondades areneda kavandatakse, kavatsetakse. nii et äh, meie jaoks on murettekitavaks see nõue, et peab liigselt täpsustama seda, kuhu tulevikus investeeringud suunatakse. ja siis veel, tahtsin mainida 5G-d põgusalt. suurim mõju 5G valdkonnas meie arvates on tõenäoliselt võrgu investee-, identifitseerimise protsess ja whole host business juhtumid ja, ja, ja ja nende arv ei ole piisav selleks, et neid investeeringuid äh, õigustada. suur tänu! kas on küsimusi, mis jäid vastamata meie esinejate poolt, äh, mis olid väga olulise tähtsusega, paistab, et selliseid äh, olulise tähtsusega küsimusi ei olnud, siis sellisel juhul läheme teise kõnelejate paneeli juurde ja räägime samas järjekorras nagu alguses ja sõna saab kõigepealt härra Soriano. ja nüüd räägime juba juhtimise teemast, see on meie peamine teema nüüdses, selles praeguses paneelis. suur tänu, härra esimees! ma tegelikult eeldasin, ma juba tegelikult rääkisin esimese paneeli ja arutelude käigus, et pereka on valmis osalema uute eesmärkide rakendamisel, kui poliitilised Euroopa Liidu institutsioonid need paika panevad. nüüd äh, küsimus äh, seisneb selles, et kuidas äh, perekid sellesse ambitsiooni parimal võimalikul moel kaasata. siin on kaks küsimust. kõigepealt, millised on need uued ülesanded, mida te tahate, et perek saavutaks? ja teine küsimus, kas teil on vaja uut perekit selleks, et neid eesmärke saavutada? mis puudutab neid uusi, uuid üles, uusi ülesandeid, siis pereka on äh, seisukohal, et äh, meie tahame sõltumatuse toetamisele kaasa aidata, me oleme nõus äh, uute ülesannetega, mille kohta komisjon on teinud ülesande, mida tahetakse anda kõikidele reguleerivatele asutustele, mis puudutab äh, kaardistamise äh, spektri ning lõppkasutajate küsimustega, netineutraalsuse, konkurentsiga ja nii edasi ja nii edasi. mis puudutab äh, ülesandeid, mis puudutab meie missiooni nii-öelda, siis midagi me siin küsimärgi alla eriti ei sea ja oleme sellega enam-vähem päri ja sellest võime siis rääkida liikmesriigid reguleerivate asutustega pereka tasandil. ja teine küsimus on, kas teil on vaja uut perekit selleks, et seda saavutada? ja selles küsimuses ei ole me absoluutselt komisjoniga päri. nagu te teate, perek on poliitiliste arutelude tulemus, seda varasema ülevaatamise protsessi käigus ning parlament mängis väga tähtsat rolli selles protsessis ja eriti proua Pilar de Castilla. ja nüüd on saavutatud see tasakaal äh, PERECis, mida me soovisime. Äh, liikmesriikide asutused teevad koostööd ning äh, administratiivne Riigas, Riias paikneva kontor äh, aitab neid ja nüüd on meil siis äh, minu meeskonna inimesed, kes äh, töötavad seal kont-, kontoris, siis Itaalia inimesed ning Ungari inimesed, kes osalevad ekspertide töörühmas. ning Perek on siis väga eriline kooslus, meid on kakskümmend kaheksa ja me oleme pühendunud ühisele lahenduse leidmisele, täielikult pühendunud. komisjoni süsteemi ettepanekus aga on äh, tegemist äh, täidesaatva direktoriga, kellel on oma äh, administratiivsüsteem, kes oleks otsekui komisjoni tütarettevõte, kes otsustab kõigi üle ja meie reguleeriv tasand peaksime lihtsalt olema kummitempliks sellise organi otsusele ja meid lihtsalt ei kaasataks mitte kuskile enam. tegemist oleks järjekordse uue bürokraatliku süsteemiga ja meil ei ole mitte mingisugust stiimulit ühistele lahendustele jõudmise nimel pingutada ja äh, liikmesriikide omanikutunnet vähendatakse. Berekis äh, on kõik töörühmad äh, liikmesriikide ekspertidest koosnevad ja need asjatundjad teavad, millest nad räägivad, sellepärast et nad iga päev viivad neid reguleerivaid eeskirju ellu. Teie tahate, et meie konkurentsi ellu viigiksime Euroopas, konkurents on saavutatud. Teie soovisite, et me määratleksime ära, millised on netineutraalsuse suunised. suunised said paika ja kodanikuühiskond on tervitanud neid suuniseid äh, suuremal või vähemal määral, mis ei olnud tegelikult sugugi mitte kindel selle protsessi alguses. meil õnnestus ka mõnikord üksteisega erimeelsusetel olles äh, seda teha. mis puudutab äh, võrgustiku rakendamist, teate, meil on kaheetapiline protsess. kui komisjon leiab, et üks reguleerija ei täida Äh, reguleeriva raamistiku eesmärke, siis küsitakse Berechtilt, äh, kas olete nõus selle analüüsiga, kas äh, olete nõus sellega, et see teie organisatsiooni kuuluv liikmesriigi reguleeriv asutus ei, ei käitu nagu kord ja kohus, siis selliste puhkude korral oleme praktiliselt alati komisjonile õiguse andnud. PEREK toimib, see näitab seda ja ma arvan, et meie oleme seda näidanud ja kui teie tahate kasutada perekit äh, oma poliitiliste äh, eesmärkide saavutamiseks, siis äh, ärge palun hakake seda siin nüüd untsu keerama. me võime perekit üle vaadata, me võime hakata perekit värskendama, me ei ole mingid konservatiivid, aga ärge hakake meie sisedünaamikat maatasa materdama. väga tugev sõnum ja proua Fuur, palun suur tänu, et andsite mulle uuesti sõna ja andsite mulle võimaluse nüüd ka juhtimise tasandit äh, kommenteerida. kõigepealt äh, mina räägiksin telekommunikatsiooniettevõtete seisukohtadest ning ka telekommunikatsiooniteenuste kasutajate seisukohtadest. minu esimene sõnum on järgmine. see tulemus on äh, oluline nii kod-, kodanike kui ka ettevõtete jaoks. institutsioonid peavad parima juhtimismudeli paika panema ning õiged menetlused paika panema. nii palju Äh, aga peab olema tagatud, et gigabitti ühiskonna saavutusi ei tohi sellega ohtu seada. meil on ainult üks palve, andke meie äh, tööstusele võimalus Euroopa tuua ühenduvuse vallas liidrite rolli. me saame aru, et institutsioonide vahel valitseb äh, üldine kok-, arusaam, et spekterist tuleb lähtuda äh, tulevikus ja ilma spektri ühtlust-, spektri ühtlustamiseta ei ole 5G-d ega gigabitt society mudelit. Äh, minu teine sõnum puudutab spektri juhtimist. meie tahame, et litsentsimist üh-, süsteemi ühtlustatakse ning äh, leiame, et see on üks oluline stiimul Euroopa investeeringute vallandamiseks neti üleminekuprotsessi selles kontekstis rõhutaksime ka seda, et individuaalsetel litsentsidel tuginev süsteem peaks jääma endiselt ka uue süsteemi nurgakiviks. ja minu viimane sõnum juhtimise teemal on, et regulatiivne lihtsustamine aitab meil saada üle ka juhtimise valdkonnas kerkivatest probleemidest või konkreetsemalt öeldes meie usume, et tuleks teha algatusi lihtsustamaks turuanalüüse seda tuleb teha veel rohkem süviti, äh, see annaks võimalusi uuteks investeeringuteks äh, ning äh, aitaks vähendada ka survet juhtimisprobleemile. me, mida selgemad ja prognoositavamad eeskirjad, see, mida parem, seda parem rakendus ning seda kergem on olukord nii tarbijal kui ettevõtetel. suurepärane te äh, nii tõhusalt äh, suudate kiire kõne esitada ja palun, härra Olson, nüüd on sõna teil. katsun sama äh, lühidalt teha. mis puudutab otseselt pereki juhtimist, siis tegelikult meie ei leia, et meil peaks olema mingisugune tugev seisukoht selles valdkonnas Äh, siin peavad erinevad institutsioonid ise kokkuleppele jõudma ja asjaosalised kokkuleppele jõudma, aga meie leiame, et kui me räägime reguleerimisest ja kui me räägime juhtimisest ja sellest, kuidas seda juhtimist tuleks korraldada, siis ma võin teile siin slaidiga näidata, ei, nad on kadunud vist juba, need slaidid. siiski, siiski mina tahaksin öelda, et meie arvates peaks selle arutelu tulemuseks olema äh, see, et õigusloova ning reguleeriva tasandi suhe peab tekitama sellise keskkonna, mis oleks proaktiivne ning toetav, ühesõnaga. see peab olema igati muutuste aldis ning kohandatav ja äh, seda tuleb põhjalikumalt analüüsida, kuidas seda teha. kui me mõtleme sellele, mis teemast me täna siin räägime ja sellest, kuidas need võrgud ja, ja tehnoloogia arenevad iga päevaga tohutu kiirusega ning mida see ühiskonnale kui tervikule kaasa toob, siis me saame aru, et me peame olema kohanemisvalmivad äh, toimuvate muudatustega. nii et äh, reguleerija ja õiguslooja peavad leidma siin õige tasakaalu, millega tagatakse see kohanemisvõime veel mõningad asjaolud, mida ma olen varem maininud, äh, jätaksin ma praegu siis mainimata, kuivõrd juba rääkisin sellest, aga katsun teha lühidalt ja seetõttu kommenteeriksin ainult ühe äh, märkusega teemat, mis minu arvates on ITRE jaoks oluline. Äh, nimelt see uurimus, mida ITRE tellis, mina ei leia, et tegemist oleks 5G teemal väga hea raportiga või uurimusega. meie arvates on tegemist uurimusega, mis paneb kõik asjad ühte patta äh, ja samas äh, ei äh, näita, kui kiiresti tegelikult tuleb selles valdkonnas tegutseda. kui kiireloomulise küsimusega on tegemist ja kui oluline on, et me saavutaksime õige tasakaalu 5G jaoks. Euroopa rolli alahinnatakse ja Euroopa tööstuse ala, rolli alahinnatakse selles. ja veel üks asi kui meie vaatame, millised on ettevõtjate, operaatorite investeeringud ja kui me vaatame, kuhu me jõuame kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks, siis meie hinnang on et, et kakskümmend viis protsenti äh, Ameerika Ühendriikide rahvastikust äh, kasutavad 5G teenuseid, aga Euroopas on see näitaja alla viie protsendi. kui me vaatame, millised on praegused investeerimisotsused, siis nii see on ja tõenäoliselt paari aasta jooksul see ei muutu äh, drastiliselt. suur tänu, proua Felicia Antonio. palun mina usun põhimõtteliselt seda, et praegune asjade korraldus, praegune juhtimissüsteem Euroopa Komisjon, PEREK, liikmesriikide reguleerivad asutused. see on väga tasakaalustatud süsteem, see on oma tõhusust tõestanud. ja ma arvan, et reguleeriva asutuse sõltumatus on äärmiselt oluline see on väga oluline, ähm, eriti väikeste operaatorite jaoks, aga suurte jaoks samuti. see on iseenesestmõistetav, et väikeste jaoks on see olulisem. me alati toetame tugevaid reguleerivaid asutusi, kes suudavad sõltumatult äh, hinnata turuolusid äh, ning reguleerida tehnilistest äh, ning faktilistest asjaoludest lähtuvalt meie toetame täielikult komisjoni ettepanekut tugevdada neid sõltumatuse kriteeriumeid ning reguleerijate profiili. see on väga hästi kooskõlas meiegi soovidega. ja siis nüüd teised kommentaarid minu poolt. meie jällegi äh, oleme ühtlustamise poolt, rohkem mitte standardimise poolt selge on see, et äh, reguleerivatel asutustel peab äh, olema nende, peavad olema nende volitused kasutada ka oma konkreetseid äh, meetmeid, lähtudes oma konkreetsetest kohustustest liikmesriikide olude tingimustes. minevikus on see ka aidanud kaasa konkurentsi soodustamisele ning paremate tingimuste tekitamisele ka innovatsiooni vallas. jällegi, liikmesriigid on väga erinevad ja mis toimib ühes liikmesriigis, ei pruugi toimida teises liikmesriigis. nii et ähm, selles konkreetses faasis äh, on see väga-väga oluline. liikumine gigabitt-ühiskonna suunas äh, võib ähm, selles olukorras võib tekkida neid erinevusi liikmesriikide vahel veel juurdegi. meie toetame tugevat, tugevamat perekit, mis on ka alustalaks tugevale ning sidusamale ühtsele turule tulevikus. suur tänu! ja härra Fox, äh, palun, äh, Global Telecoms analüütik. suur tänu, härra esimees, kõigepealt üks väikene tähelepanek. ma arvan, et reguleeriva juhtimise mehaanika on väga keeruline teema, suuremad investeeringud, äh, suurem osa investoreid pööravad tähelepanu rohkem tulemusele ja sellele, kas see tulemik on investeeringuid soodustav või mitte, see mehaanika ja, ja protsessi üksikasjad neid väga ei huvita. on aga kolm valdkonda, millest tahaksin teiega rääkida. kõigepealt üks teema, millest oleme juba rääkinud, ükskõik milline see institutsiooniline ülesehitus on, igal juhul peab see olema investeeringuid soodustav. see on üks peamisi eesmärke ning see on ametlikult ka kinnitatud. ja siis veel väljakutsed Euroopa reguleerimise öö, äh, kohandamine vastavalt turuoludele erinevatel turgudel ning äh, lootused spektri äh, riba jagamisega. mõningad investorid toetaksid seda, et liikmesriikide reguleerivad asutused ning äh, Euroopa-ülesed kogud nagu PEREK ja komisjon peaksid kõik äh, üheks poliitika eesmärgiks seadma tõhusa võrguinvesteeringu eesmärgi ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri ajakohastamine peaks olema reguleeriva poliitika konkreetne ja selgelt sõnastatud eesmärk, sellepärast et äh, see soodustab investeeringuid ning aitab äh, telekommunikatsiooniteenuste ühikuhindu alla tuua. ja siis äh, kohalikud olud ning Euroopa Liidu suunised ning nende vaheline side Euroopa Euroopa investorid äh, on teadlikud sellest, et kohalikud olud on äh, väga erinevad äh, ning kui on arukad reguleerivad põhimõtted, siis tuleb neid ka järjepidevalt rakendada. sageli on probleeme mitte võr-, võrdse rakendamisega, mõningatel puhkudel on kiud Äh, hinnad, äh, kiuhinnad väga-väga äh, kõrged ja mõnikord jällegi ei ole teistes piirkondades veel saavutatud stabiilsust, siis soovituste järjepidev ning äh, korralik rakendamine tekitaks stabiilsust ning aitaks ka tarbijale olukorda parandada kvaliteetse teenuse ning kiiruse tagamise kaudu. üks väljakutseid on see, et nii järjepidevuse kui ka varieerimise jaoks on oma argumendid. järjepidevuse puhul on operaatoritel turuvõimalusi kergem hinnata teistel turgudel, aga kui me lähtume varieeritud süsteemist, siis saab kasutada kohalikke kogemusi ning kohalikke olusid ning valida välja kõige tõhusamad mudelid. nii et teatav paindlikkus ning kohalike oludega arvestamine peaks olema tagatud, kuid kas äh, materiaalseid kõrvalekaldeid äh, põhi, äh, põhimõtetest peaks olema, on oma iseküsimus. kui peaks olema mingisuguseid varieerimise võimalusi, siis võib-olla rakendamise osas, võttes arvesse piirkondlikke erinevusi turgudel. nagu me juba varem rääkisime, väga oluline on, et me analüüsiksime piirkondlikke turge ja see on seotud ka intensiivsusega linnapiirkondadesse, siis spektri küsimus, investoritel on kolm soovi, piisavalt spektrit peaks olema kättesaadav ning spektrikaardis, kaardid aitaksid võrguoperaatoritel plaanida tuleviku arenguid ning see on iseäranis oluline siis, kui operaator tegutseb erinevates riikides täielikku ajakava ühtlustamist tõenäoliselt ei ole, liikmesriikide olukord on erinevad, kuid teataval määral kooskõlastamist ning selgust oleks vaja. spektrit tuleks oktsionil müüa läbipaistvalt ja järjepidevalt, investoritel on vaja prognoositavat äh, oksjoni struktuuri ning äh, spektri äh, ja taristu investeeringud on vahetatavad, kui Äh, spektrisse tehakse suuremaid investeeringuid, siis taristusse ei ole enam äh, nii palju raha investeerida, siis litsentsimine, äh, meil on vaja suuremat usaldusväärsust tuleviku ja stabiilsust ja need, kes vajavad täiendavat spektrit, peavad saama seda kasutada ka väljaspool oktsiooni struktuuri. institutsiooniliste struktuuridega tuleb investeeringuid soodustada tasakaal äh, kohaliku tasandi ning äh, üldise reguleerimise vahel on äh, väga raske, aga investeeringute jaoks on vaja järjepidevust igal juhul, siis plaanitud, progneeritud, prognoositud süsteem on investeeringute jaoks palju, investorite jaoks kõige olulisem. Um, aitäh! lisaksin veel, et on üks valdkond, mida ei ole käsitletud. nimelt äh, satelliitlairiba. ma tean, et meil on siin Euroopa satelliidioperaatorite assotsiatsiooni äh, esindaja proua Arti Hola ja Eutelsati esindaja ka siin, härra Stefano Neli, kas te võiksite palun äh, rääkida meile väga lühidalt sellest teemast? satelliidi lairibaühendusest ja e, selle probleemi lahendamine on meie jaoks väga oluline. proua Artihola, Euroopa Satelliitide Operaatorite Assotsiatsiooni esindaja, palun. aitäh, me oleme täiesti nõus, et investeeringud on kõige olulisemad ja meil on vaja sellist keskkonda, mis tulevikus edendaks erainvesteeringuid võrkudesse ja praegu kui on olukord selline, et kahjuks saab kasu ainult linnas elav eliit ja meil on vaja seda, et Euroopa Liit on, oleks tõesti rohkem ühenduses kõigi kodanikega ja parlament on nende kodanike hääl ja meie tõesti tahame, et seadustikus oleks viidatud ehm, tehnoloogiate segule ehm, ki-, piiberkiudoptika äh, on väga hea, aga äh, kui sellest ei piisa, nii et olulised on ka litsenseerimised ja universaalteenused ja need peaksid edendama tehnoloogiate kasutust äh, kooskõlas tehnoloogia neutraalsusega ning satelliitlairiba puhul oleks samuti olulis-, oluline see aspekt, et see tehnoloogia võimaldaks kas-, lairibaühendust kasutusele võtta ka maapiirkondades, miljonid äh, eurooplased äh, sõltuvad äh, ka teleteenuste puhul äh, ja muude teenuste puhul sellest, et äh, sellest ühendusest, mis tuleb otse äh, satelliitidelt ja seetõttu on vaja neid olemasolevaid teenuseid kaitsta ja see ei tähenda mitte ainult seda, et neil on võimalus edasi kasutada neid teenuseid, vaid ähm, vaja on kasutada neid äh, või olemasolevaid äh, ärivõimalusi ja sest, et äh, kasutajad ei kasuta neid teenuseid, kui need ei ole kättesaadavad kõikjal. aitäh ja Jutelsaati esindaja, palun! aitäh, nagu öeldud, digitaalne lõhe on väga oluline Euroopa Liidu piirkondade puhul ja meil on vaja see äh, lõhe kõrvaldada. me arvame, et pikaajaline eesmärk ei tohiks äh, tarbetult äh, tõkestada neid investeeringuid, mida on vaja, et meil on vaja edendada internetiühendust, lairiba internetiühendus nii linnades kui maapiirkondades, me näeme kolme elementi, mis on oluline, ühte on juba mainitud, tehnoloogia neutraalsus on äh, väga oluline, aga oluline on ka see, et mitte ainult äh, edendatakse tehnoloogiate segu, vaid äh, tõesti oleks tegemist erinevate, erinevaid tehnoloogiaid kombineerivate meetmetega, mis, mida kasutatakse teenuste edastamiseks. ja äh, leiribaühendus äh, maapiirkondades, teenused peaksid olema kättesaadavad kõik, võimalikult paljudele inimestele lühikese ajavahemiku jooksul, kasutades parimaid tehnoloogiaid. ma arvan, et et on ka muid aspekte, mis on olulised peale lihtsalt väga kiire ühenduse. me arvame, et äh, universaal teenused ei pea äh, käsitle-, tegelema mitte ainult haavatavate äh, elanikkonnarühmadega, vaid äh, ka muude probleemidega, mitte ainult kättesaadavusega, vaid muude teemadega ning satelliit, lairibaühendus on pragmaatiline lahendus, mis on võimaldanud meil saavutada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eesmärke ja me peame olema tähelepanelikud, et me ei ohustaks muid, muude eesmärkide saavutamist ja et me saaksime jätkuvalt pakkuda väga häid teenuseid. aitäh ja nüüd saab sõna meie raportöör proua Del Castillo. kas te soovite sõna? võime alustada Pereki ja härra Tošinovskiga uh. Äh, -huh ja děkuji za, eh, za jasné představení hlavně. Aitäh. ja ülevaate eest. aitäh, et kordasite üle eh, selle, mida ütlesite. ma arvan, et teie eh, arvamused on lähedased minu kolleegide ja minu arvamusele Euroopa Parlamendi jaoks on PEREK olnud väga oluliseks infokanaliks. me teame, et PEREK on erapooletu ja tehnilise eksp-, oskusteabel rajanev organisatsioon ja me ja muudes valdkondades oleks samuti abi kui sellest, kui meil oleks sellised äh, organisatsioonid, näiteks energeetikas ja tahtsin, ähm, et panelistid räägiks meile oma, milline on nende arvamus PEREC-ist, aga nad sellest juba rääkisid, nii et seda küsimust ma rohkem ei esita. ma pigem küsiks uute volituste ja uue rolli ja uute pädevuste kohta uuel arenguetapil, millesse me jõuame selle seadistiku väljatöötamisega, aga vaadates ka seda, milline tohutu tehnoloogiline protsess, progress meie ees seisab, et me saame eemaldada tõkked nendelt investeeringutelt millest Pirek on väga hästi teadlik. mind väga huvitab see, et millised pädevused teie arvates on äh, väga olulised ja milliseid oleks vaja veelgi parandada? proua Te-, Del Castillo, palun. aitäh. siin äh, äh, kui me räägime spektri haldamisest ja muudest küsimustest, ma siis spektri osas ma väga palju sellest ei räägiks, sellepärast et ma pean ütlema, et parlament on täiesti ühel nõul sellega, mida teie ütlesite. see oli Telekomi ühtse turu määruses ka kirjas. härra Fox Rumley rääkis äh, sellest pikalt. meie oleme ka täpselt äh, samal seisukohal, aga härra Perek. Pereki esindaja rääkis, et võib-olla oleks vaja äh, tõesti uuendada Perekit, ma olen täiesti nõus, et Perek on äärmiselt hästi täitnud äh, neid eesmärke, mis meil olid, kui me, kui me lõime Pereki ja teie mandaadi välja kujundasime, aga nüüd äh, on väga huvitav see seos kohalike turgude ja Euroopa ühiste eesmärkide saavutamise vahel. mind huvitaks, et äkki võiks kaaluda nii-öelda double lock'i värskendamist, mille komisjon on välja pakkunud, et kui riiklik reguleeriv amet ei saa kasutada seda vahendit, mida nad on tahtnud kasutada selleks, et mingit probla-, probleemi riigi tasandil lahendada, siis on tegemist takistusega digitaalse ühtse turu jaoks. see oleks hea üht-, kohalike turgude ja digitaalse ühtse turu äh, vahelise seose jaoks, et need tõesti ellu rakendatud saaksid. aitäh, Wi-Fi for you EU äh, raportöör kolleeg Sar-, Sorinja, palun. aitäh. Euroopa algatused on tavaliselt üsna raskepärased ja bürokraatlikud, see käib ka otsuste langetamise ja rakendamise kohta. ja see pilootprojekt Wi-Fi for Europe, seda tuleb samuti mõista juhtimise mõttes katseprojektina. me tahame olla usutavad, soliidsed, lihtsad aga lähtuda enesereguleerimise lähenemisest ja usalduse lähenemisest, sest äh, kuue kuni kaheksa tuhande ühenduse kiire loomine kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, kasutades selleks ka omavahendeid, struktuurivahendeid, tagab selle, et äh, me saame tehnoloogiliselt sammu pidada aga tehnoloogia neutraalsust äh, tuleks äh, ühest küljest silmas pidada, aga teisest küljest peab äh, olema ka võimekus tehnoloogia arenguga kohaneda ja meil on selline enesereguleerimisest lähtuv katseprojekt ja see võib minna ka sellist mm, teed pidi, mis erineb sellest tavalisest Euroopa bürokraatlikust tegutsemisviisist. ja ma tahaks küsida, et kas teie arvate, et see võib nagu hästi minna, et meil on selline äh, erinev äh, haldusmudel, et äh, meil on enesereguleerimine, meil on panustatud rohkem enesereguleerimisele? aitäh ja härra Booni, 5G raportöör. aitäh, härra Sorjana, selge sõna meie, sõnumi eest meie arutelude jaoks. ma arvan, et äh, spektriga seotud otsuste harmoneerimine on 5G arendamise puhul üks põhilistest otsustest ja me võime rääkida siin muidugi mingitest konfliktidest, aga me peame mõistma, milline on meie, millised on meie seisukohad ja ma arvan, et see olemasolev mudel, mis meil on, et alt üles lähenemine, kui te tehnikud mingi probleemi kallal töötavad, siis see probleem, millest rääkis äh, proua Pilar de Castillo, võiks olla parim lahendus, see oleks teataval määral kompromiss, et väga oluline on leida parim äh, mudel, kuidas äh, harmoneerida spektri jagamist ja me ei tohi unustada, et ei ole ainult pe olemas PEREC ja operaatorid Euroopa ta Liidu tasandil, vaid on olemas ka liikmesriigid ja paljudes liikmesriikides äh, me oleme võimelised koostööd tegema reguleerivate asutustega, aga liikmesriikidelt tulevad äh, samuti väga olulised küsimused, nii et äh, järgmine arutelu tase, mis ei toimunud küll täna, on see, et kuidas hallata neid protsents, protsesse, aga kaasata ka liikmesriike ja avaldada survet liikmesriikidele ja kuidas äh, neid veenda, et see on väga oluline, et äh, samal ajal oleks võimalik ka otsuseid langetada, see on tõesti väga oluline 5G seisukohalt. aitäh ja proua Niibler, palun. aitäh, härra esimees, aitäh äh, kõigile, kes siin Mm, üles astusid, mul on üks küsimus, et äh, oleks kindel, et ma kõigest õigesti aru sain. ma sain teie sõnadest aru nii, et te toetate harmoneerimist, et äh, tuleks analüüsida neid instrumente, mis meil on, et me peame koordineeritult äh, tegutsema, aga ma ei ole kuulnud üheltki seda, et meil oleks vaja Euroopa agentuuri. kas ma olen kõigest õigesti aru saanud? ma ei ole kuulnud, et keegi siin teeks kampaaniat, et meil peaks olema Euroopa agentuur, võib-olla ma lihtsalt äh, ei kuulnud seda, ma tahaks selget vastust selle kohta et äh, kui me siin Äh, kuude kaupa liikmesriikidega võitleme, siis me peaksime pigem tegelema sellega, et äh, milline on harmoneerimine, millised instrumendid meil on, kas on vetoõigused, et äh, me ei peaks siin mingit Euroopa agentuuri looma, ma, et sellega me läheks liiga kaugele, ma meeleldi kuulaks, milline on teie arvamus. aitäh, proua Kumpula-Natri, palun. teen väga lühidalt ja minu assistent kuulab vastused ära, sest ma pean minema teisele küsimusele, teisele kohtumisele. E, kaks küsimust, et kuidas tagada Pereki puhul see, et tegemist ei ole struktureeritud lähenemisega, vaid e, liikmesriikide reguleerivad e, asutused teevad tööd ja siis on mingi ülemus, kes esindab Perekit milline see tasakaal on? kohati me näeme, et, et liikmesriikide reguleerivatel asutustel on seal mingit äh, pädevus äh, piiriüleste äh, probleemide lahendamisel, aga võib-olla meil võiks olla ka Euroopa tasandi lahendus ja ma ei tea, ma ei, ma ei ole aru saanud, milline peaks olema komisjoni roll, et kas komisjon on oma rolli üle andnud PEREC-ile, et ka, selle, kas seal oleks mingit tasakaalu vaja ja kui te tahate minu kommentaari, siis minu arvamus on, et harmoneerimisega kaasneb risk, et me aeglustame äh, Ehm, kiire, kõige kiiremini edasiliikujate võimekust kiiresti tegutseda, sest äh, ettevõtted, äh, kes tahavad teha 5G katseid, on juba olemas. nii et ma tõesti arvan, et äh, harmoneerimine peaks toimuma alt üles. nii et, mm, et oleks paika panna mingi tähtaeg, mille ajal tuleks uut spektrit jagada kui Aasia areneb kiiremini kui Euroopa ja meie sunnime Euroopas kõiki sama aeglaselt arenema, siis äh, äh, ei ole see kindlasti hea. aitäh, kas on veel küsimusi? ma ei näe, et oleks rohkem küsimusi. lugupeetud äh, poodiumil viibijad, kas, kui te soovite rääkida satelliit lairibast, siis ka see on võimalik, nii et ise otsustate. alustame härra Fox Rumlist, kes on Global Telekomsi analüütik. aitäh, härra esimees mis puudutab satelliite, siis äh, ma olen äh, üldosas nõus, et äh, universaalteenuse osutamise kohustus on väga huvitav lairiba osas, aga seda on, sellest on vaja ka tasu maksta ja see on ebaproportsionaalselt ähm, Äh, kallis, äh, see vii-, viimased kümme kuni, viis kuni kümme protsenti selle kasutuselevõtust. Äh, nii et turg peaks dikteerima, milline see seisukoht peaks olema ja mina olen arvamusel, et tulemuseks oleks hübriidlähenemine. tehnoloogia neutraalsus on eriti oluline nendes kõige ma-, rohkem maa, kõik nendes maapiirkondades Euroopas eriti ja nagu ma ütlesin, investoritel ei ole mingeid väga välja kujunenud äh, seisukohti paljudes küsimustes, mida me arutasime, me arvasime, et ma arvan, et Piret mängib kasulikku ja äh, head rolli. aga oluline on see, et äh, liikmesriigid reguleerivad asutused saavad samuti mängu tuua oma kogemused praktilise reguleerimisega väga erinevatel turgudel, ma arvan, et see kohaliku kogemuse Ähm, aspekt on väga oluline. aitäh ja sa võite käsitleda ka muid küsimusi, mida ei ole veel ähm, käsitletud siin ma räägiks ka veidi tehnoloogiat, äh, erinevatest tehnoloogiatest ja nende ühiskasutamisest. ma ei ole nõus täiesti selle, täiesti sellega, mida ütles härra Ramli, et võib-olla on olnud liiga suur haip mõningates liikmesriikides seoses äh, kiudoptikaga. kiudoptika, äh, see võrgu väljaehitamise kodud, kodudes, et võib-olla see geodoptilise võrgu väljaehitamine kõigi kodudeni ei ole igal pool lahendus. võib-olla see ei ole igal pool võimalik, aga sellest hoolimata tahaksin äh, öelda, et need uurimused, mis välja, mis ITRE komisjon tellis 5G kohta, väga oluline on see, mis sealt välja tuli, et 5G võib äh, maapiirkondades edukalt asendada kiudoptilise võrgu väljaehitamist äh, kodudeni. võib-olla igal pool see toimib väga hästi, on väga võime, väga suure võimekusega nii et äh, ja mis puudutab spektri haldamist, äh, mis on seotud ka 5G väljaehitamisega, see on väga oluline. parlament on äh, seni väga hästi tegutsenud. see viiesaja megahertsise spektri puhul, aga äh, seitsmesaja viiehertsise sektori puhul, aga nüüd on vaja jälgida, et liikmesriigid läheksid edasi mõistliku tegevuskavaga selleks, et rakendada Euroopa institutsioonide nägemust ja spektri haldamine seadustikus, seal samuti keskendutakse uutele turule tulijatele nii et spektri haldamine muutub väga oluliseks äh, võimaluseks, kuidas lubada uusi tulijaid turule. 5G puhul on Euroopal vaja, vaja tõesti mõnda hullu operaatorit, kellel oleks huvi olla kiire, väga kiiresti tegutseda ja, ja tõesti sundida ülejäänud süsteemi järgi tulema taristupõhine konkurents on alati toiminud niimoodi ja ma arvan, et õigeid stiimuleid äh, andes äh, saab see nii toimuda ka 5G puhul. aitäh. proua Fuur, palun. Um... tänan, esimees. Etno leiab, et spektrumi harmoneerimine on oluline ja siin me viitaksime nende äh, litsentside kestvuse aspekt on oluline. me usume, et on, koordineerimist on võimalik parandada, ilma et see aeglustaks niimoodi eesliikujaid ja ähm, hakkajaid. kuid on oluline, et sellel ei oleks kõrvalmõju harmoneerimisele. mis puudutab verekit, nagu ma juba varem ütlesin, selles osas on väljundid äärmiselt olulised, me ei soovi takistada ega aeglustada gigabitti ühiskonna loomist, kuid samas on oluline rõhutada, et ei ole ühte lahendust, mis kõigile sobib. me peame arvestama nende erinevustega, mis on liikmesriikide vahel nii geograafiliste kui topoloogiliste ja tehnoloogiliste erinevustega kuigi harmoneerimine on hea, äh, peame arvestama ka neid aspekte. tänan. suur tänu. järgmisena härra Soriano, Pereki juht. suur tänu. kõigepealt vastus härra Tošanovski vastusele, milline on riiklike reguleerimisasutuste põhipädevused. Perek on nõus nende pädevustega, mis on uutes eeskirjades välja pakutud meie palusime täiendavalt äh, laiemad volitusi äh, teenuse tasandil andmete kogumises, kui me homme äh, tulevad äh, uued äh, internetipõhised teenused ja neid tuleb määratleda ja tuleb määratleda, kas nad kuuluvad elektroonilise sideteenuste alla või mitte, siis meil peaks olema võimalus koguda äh, laiapõhjaliselt teavet ja esitada küsimusi eh, vastavatelt inimeselt, et me lõppkokkuvõttes saaksime määratleda need õppurite ja praegu komisjoni poolt välja pakutud teabe kogumise volitused on natuke liiga kitsad. vastuseks proua Pilar de Castilla vast-, eh, küsimusele. mõte on selles, et kui on vaja koordineerimist, siis on kaks sammu. esiteks eh, riiklikele reguleerimisasutustele pädevuste andmine ja automaatselt äh, annab see võimaluse perekele arutada nende reguleeritud asutustega oma pädevuste üle. see käivitab äh, automaatselt koordineerimisprotsessi. kui te homme annate meile volitused osaleda äh, äh, spektri jaotamisel, äh, turu kujundamisel, see tähendab seda, et see automaatselt käivitab meie arutelud Berekiga ja me püüame harmoneerida oma seisu. kas me tahame minna kaugemale, selles on küsimus ja kas see toob nüüd selle topeltluku meetodi juurde ja teid ei üllata, et Berek ei ole eriti huvitatud sellest tubel, topeltlukusüsteemist või teistest piirangutest? ma usun, et tänapäeval ei ole võimalik Äh, kehtestada väga rangeid süsteeme äh, regulatsi-, äh, regulatsioonide rakendamisel hulgiturul ja nii edasi ja samal ajal kasutada mingit vetosüsteemi Äh, küsimus on selles, äh, see piirab meie manööverdamisvõimalust, see ei toimi, ma ei taha olla liiga konservatiivne, kuid me peame seda üldiselt hindama ja arvestama äh, ka sellega, et riiklikel reguleerivatel asutustel on teatud autonoomsed õigused õigete lahenduste leidmisel, samal ajal tuleb soodustada ühendavuse loomist. suur tänu, härra Olson, Ericssoni asepresident. suur tänu vastuseks äh, asjadele, mida siin varem arutati, satelliitside roll, äh, satelliittehnoloogia on kindlasti ka tulevikus 5G ökosüsteemi osaks ja ma usun, et siin on võimalikud ka hübriidlahendused, kuid nagu ikka, turg otsustab, äh, mis on majanduslik mõttekas ja mis mitte ja kui tõhus see saab olema. siin mainiti ka 5G rolli äh, ühenduse loomisele alternatiivina ja mainiti seda, mis toimub USA-s ja praegu töötatakse USA-s välja 5G võimaluste kasutamist majand-, majapidamiste ühendamisteks, ühe, ühe gigabiiti ühenduse loomiseks ja 5G oleks nagu see viimane liitumislüli äh, kuid selleks on vaja sagedusala ja seda on neil võimalik teha, kuna nad on eraldanud sagedusala kõrgematel sagedusaladel, luues vastava võimsuse, et tagada nende teenuste osutamine majapidamistele. seega tulen tagasi selle juurde, et spektrihaldus on väga oluline ja see tuleb õigesti alguses paika panna ja äh, see juurde, kuidas asjad omavahel on ühendatud ja milline tehnoloogilise neutraalsusega äh, kiudoptikal seal saab olema väga oluline roll 5G loomisel, kuid väga paljud inimesed ei mõista, et suurem olemas tugijaamasid maailmas ei ole kaabliühendusega, vaid äh, see point-to-point -point, äh, microwave ühendus ja arvatakse, et äh, paari aasta pärast, kakskümmend, aastal kakskümmend kakskümmend üks, rohkem kui pooled tugijaamadest on endiselt ühendatud nende äh, äh, mikrolaine äh, mm, ühenduspunktidega. seega me saame saa-, kasutada sagedusala 5G-le ja seetõttu me peame mõtlema ja ettevaatlikud olema, kui me räägime tehnoloogiast ja veel üks asi, mida on arutatud ja mille kohta rohkem esitati küsimusi, Wi-Fi for EU algatus me peame olema natuke ettevaatlikumad selles osas, mida me soovime saavutada ja kas see, mida me soovime, on ka saavutatav. kui eesmärk on saavutada gigabitti ühiskond, ja üle saada sellest ühenduse puudumisest, siis ma ei tea, kuidas seda saavutada, kui me räägime inimestest, kes elavad need piirkondades, kus ei ole ühendust. selleks, et gigabitid nendeni jõuaksid, neil on vaja ka ühendust ja ma ei usu, et, et äh, wifi jaamad või äh, avalikud äh, äh, äh nii-öelda kuumad punktid seda tagaksid. küsimus on selle, kuidas seda saavutada ja kas on saavutatav erinevad tehnoloogiad, see toob tagasi meid satelliitsideni ja satelliitside võib-olla tagaks selle äh, saavutamise mm, äärepoolsematel aladel maapiirkondades olles ja me peame äh, ettevaatlikult suhtuma oma lahendustesse tehnoloogiapõhiselt. harmoneerimine, see on minu viimane vastus, see on absoluutselt hädavajalik kuid nagu härra Kumbula-Natri ütles, me ei saa lubada seda, et need, kes taga sörgivad, äh, takistavad neid, kes ees liiguvad ja seetõttu mina eelistan, et harmoneerimisel, kui võimalik, arvestada turutingimustega, mitte takistada või peatada neid piirkondi või liike, kes soovivad kiiremini edasi liikuda. me peaksime keskenduma sellele, et kõik oleksid kaasatud sellesse ettevõtmisesse, et nad liiga palju maha ei jääks teistest suur tänu nende suurepäraste sõnavõttude eest, äh, väga täpsete küsimuste eest, usaldusväärsete professionaalsete vastuste eest, me saime kõik, mida soovisime kuid meil on vaja ka nüüd raportööride poolset lühikest kokkuvõtet, sest teie äh, ettekanded ja märkused olid adresseeritud meie neljale raportöörile, kuid meil on kolmkümmend sekundid aega igale raportööril, kui ta on suutelised ühe lausega seda väljendada. kes on seda valmis tegema? tänan. Äh, proua Castillo Vera, kolmkümmend sekundit ei piisa. Äh, suur tänu teile, see oli suurepärane kohtumine, suurepärane kuulamine, suur tänu meie paneelist osavõtjatele. Te olete tõelised professionaalid ja ma usun, et see oli suurepärane kohtumine, viljakas kohtumine meie raportööride ja ka minu jaoks, kes ma istusin teie seas. tänan